mitmesugused komisjonid on otsustanud alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa C lõige üks eh, ning eh, need eh, on, raportid on kättesaadavad täiskogu koduleheküljel ning need avaldatakse ka istungi protokollis. vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa C mitmed fraktsioonide liikmed võivad esitada taotlusi Eh, homme kella eh, kahekümne neli null nulliks eh, läbirääkimiste teemal ning kui keegi taotlusi ei esita, siis võivad komisjonid alustada läbirääkimisi.